ja ka minu kõnes oli vigu, ma unustasin tänada äh, Regina Bastust ja Amalia Sartorit äh, kahest komisjonist äh,, raportööri, kellele ma olen äärmiselt tänulik. suur tänu. sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub kell kaksteist homme. järgmine päevakorrapunkt on infotund komisjoniga ja meie esimene küsimus on oh, adresseeritud volinik Daalile ja puudutab äh, turustuskeeldu. Commissioner, thank you. Well, thank you very much, Madam President, honorable members. <clears throat> aitäh, proua president, austatud parlamendiliikmed nüüd ühekaupa võtan läbi need neli küsimust, mida on esitatud. esimene küsimus oli, kas komisjon saaks selgitada, miks ei võetud vastu otsust tuhande üheksasaja kaheksandal aastal äh, keelata selliste ravimite turustamine, mis sisaldavad benfluoreksit? vastus. Äh, benfluoreksit arutati aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa äh, meditsiinitoodete komisjonis Äh, nüüd on selle komisjoni nimi inimkasutuseks mõeldud meditsiinitoodete komisjon. Äh, see oli Euroopa Ravimiametis ja pärast seda arutati ka ravimite töörühmas. Äh, komisjon leidis, et Benfluorexit ei peaks hindamise rakendamisalasse kaasama Euroopa tasandil see, see uurimus puudutas teatavat, teatavaid anorektilisi aineid, arvestades seda, et tema mõjuvõime on teistsugune, aga lepiti kokku, et see töörühm uuriks, kas on olemas äh, turvalisuse küsimus äh, selles. üheksakümne üheksanda aasta märtsis otsustas äh, farmaatsiatoodete töörühm, et ei ole mingisuguseid suuremaid riske nende meditsiinitoodetega, mis sisaldavad Benfluorexit ja edasine diskussioon töörühmas ei eh, muu, teinud mingisuguseid muudatusi selles järelduses. teine küsimus, kas komisjoni ei oleks pidanud teavitama nendest keeldudest, mille Hispaania ja Itaalia ametivõimud olid kehtestanud vastuseks. Itaalia ja Hispaania ei Äh, võtnud ära äh, turust, äh, Benfluorixi turustamisluba. esimene kord, kui liikmesriik mingisuguseid meetmeid võttis selleks, et selline luba mediaatori puhul ära võtta, oli aastal kaks tuhat üheksa, kui Prantsusmaa peatas oma siseriikliku turustamisloa. Hispaanias server ise, kes, kellel see luba oli, võttis selle turustamisloa aastal kaks tuhat kolm tagasi ja Servier ise eh, ei taodelnud eh, turustamisloa uuendamist aastal kaks tuhat kolm Itaalias. selle toote, see toode oli lubatud Prantsusmaal, Portugalis, Luksemburgis ja Kreekas. tänu Floreksi küsimust arutati äh, ravimitoodete järelevalve töörühmas äh, äh, ja kehtestati reegel, et selliseid andmeid vaheldat-, vahetatakse omavahel, liikmesriikide vahel. Eh, ravimijärelevalve andmete jälgimine ning eh, järe, selle järel otsused eh, meditsiinitoodete osas riiklikul tasandil kuulub peamiselt liikmesriikide pädevusse. komisjoni sekkumine nendel juhtumistel, juhtumitel on erandiks ning piiratud konkreetsete olukordadega, mida seadusandlus ka ette näeb komisjon võib äh, algatada Euroopa-ülese hindamise, äh, seda teeb Euroopa Ravimiamet ja seda kahel võimalikul juhul. esiteks, kui liikmesriigid on võtnud vastu erinevaid riiklikke otsuseid, mis puudutab turustamislubasid ning teiseks, kui äh, võetakse mingisugune otsus sellise turundusloa andmise või tagasivõtmise osas, mis tundub kahtlane, eriti mis puudutab äh, ravimi järelevalve infot äh, ja eriti siis, kui ühenduse huvid on äh, kaasatud. mingit tegevust sellisel, praegusel juhul Euroopa tasandil ei võetud, arvestades, milline oli järeldus ravimi järelevalve töörühmas ja liikmesriigid ei olnud mingisuguseid erinevaid otsuseid vastu võtnud. kolmas küsimus miks komisjon lõppkokkuvõttes ei tegutsenud enne juunit kaks tuhat kümme kui ta lõpuks eh, võttis vastu selge otsuse selle ravimi turustamise osas. vastuseks eh, ainult aastal kaks tuhat kümme eh, peatas liikmesriik ehk siis Prantsusmaa mediaatori turustamisloa vastavalt uutele sätetele, mis kehtivad aastast kaks tuhat neli, algatas see automaatselt selle toote kasu-kahju tasakaalust ja sellega võeti vastu komisjoni otsus millega kõik liikmesriigid eh, pidid võtma ära igasugused turustamisload kõikidel toodetel, mis sisestavad Benfluorexit. uus eh, jär-, ravimijärelevalve seadus, mille võeti vastu aastast kaks tuhat kümme detsembris, eh, viis sisse lisasätted, millega Euroopa Ravimiamet saab üle vaadata äh, riiklikult lubatud toodete turvalisuse küsimused ning paneb paika ka uued menetlused Euroopa Liidu tasandil selleks, et eh, hinnata selliste toodete turvalisust, eh, mille tagajärjel liikmesriigid peaksid võtma vastu harmoniseeritud samme eh, neljas küsimus, kas komisjon kavatseb paluda, et Euroopa Ravimiamet viiks läbi põhjaliku tagantjärele uuringu kõnealuse ravimi kasutamise kohta viimase kahekümne aasta jooksul? vastuseks praeguseks ei ole komisjon palunud Euroopa Ravimiametit sellist äh, tagantjärele uuringut läbi viia äh, selle kohta, kuidas seda ravimit on kasutatud viimase kahekümne aasta jooksul. Need numbrid ning dokumentatsioon, millele Prantsuse raport viitab, näitavad selgelt, et äh, kaugelt kõige suurem selle toote kasutamine leidis aset Prantsusmaal, aitäh! aitäh, härra volinik! teen nüüd selgeks, kuidas äh, lisaküsimusi täna õhtul käsitletakse. kõik küsimused tulevad koos, pidage meeles, et teil on kolmkümmend sekundit selle küsimuse esitamiseks ja siis palun volinikel vastata kõikidele lisaküsimustele, täiendavatele küsimustele korraga. Äh, härra Barnio, teie lisaküsimus. jah, äh, küsimus on väga lühike Äh, arvestades seda, millise vastuse volinik Talli juba andis. tahaksin teda tänada nende väga konkreetsete sõnade eest, mida ta väljendas, te rääkisite sellest, mis juhtus aastatel kaks tuhat kolm, kaks tuhat viis, Servier laboratoorium äh, palus, et see ravim äh, nendes kahes riigis loa kaotaks, rääkisite üheksakümne üheksanda aasta tööst, ja sellest, et ei olnud äh, taotlust, et see ravim turult ära võetaks, aga see võeti turult ära Ühendriikides juba üheksakümne seitsmendal aastal. Äh, turul, mis on nii suur nagu Euroopa Liit, siin on meil viissada miljonit kodanikku, äh, on vaja lisajärelevalvet, mis võimaldaks võtta samme Euroopa Liidu tasandil äh, Ravimiametil ja komisjonil peab siin olema tugev pädevus äh, ja niimoodi saaks vältida seda, mis leidis aset nendes liikmesriikides, mida te mainisite, konkreetsemalt seda, mis juhtus Prantsusmaal ütlen veel ükskord, et täiendavad küsimused äh, on ainult kolmekümne sekundi pikkused, need on reeglid, palun vabandust, küsimusi on palju ja tahaksin äh, need täna pärastlõunal ka käsitletud saada. järgmine täiendav küsimus äh, siin teemal tuleb härra Tarabellalt. härra volinik, laiendame seda debatti, mediaator on ainult jäämäe tipp, miks eh, peaks ükskõik milline ravim, mis võib olla kahjulik või eluohtlik eh, ja teatud turgudel on see luba ära võetud, miks ta siis endiselt Euroopa Liidul veel müüdav on? kas me ei peaks eh, mõtlema Euroopa järe-, Ravimiameti tõhususe peale, sest et nende, selle otsused ei ole ju siduvad liikmesriikidele? härra volinik, palun need menetlused, mis äh, tol ajal jõus olid, äh, kui toimusid need äh, ajaloolised sündmused, mida ma oma vastuses ka mainisin, siis oli selge eristus liikmesriikide ning Euroopa ameti vahel selline eristus tegelikult ka äh, siiamaani kehtib ja liikmesriigid hoiavad sellest väga kiivalt kinni. ja see on ka põhjus, miks me leiame, et äh, aja jooksul peaksime me tugevdama oma ravimijärelevalveprotsesse ja menetlusi. aastal kaks tuhat neli äh, toimus samm edasi, äh, kui me vaatasime üle need ravimijärelevalve menetlused ning protsessid, mis meil on ning ka viimane jär-, ravimijärelevalve kokkulepe, mis meil nüüd kehtib, selle järgi on võimalik ka mitmeid tegevusi Euroopa tasandil selleks, et kindlustada, et kõik, mis mingisuguselt turult tagasi võetakse, et seejärel saab ka teatud samme mujale ette võtta, enne sellist olukorda ei olnud. see on olukord täna ja äh, ma võin öelda, et olen palunud oma teenistustel läbi viia nüüd äh, stressitest ka uute ravimijärelevalve menetluste kohta, mis hakkasid kehtima pärast viimase kokkuleppe sõlmimist Äh, nüüd võttes ette mediaatori juhtumi, äh, peaks uurima, kas äh, midagi sellist, mis leidis aset mediaatoriga, saaks aset leida ka nüüd paigas olevate ravimijärelevalvemenetlustega. nii et, et selleks, et kindlustada, et selliste hägusate olukordade puhul, selliste pudelikaelade puhul äh, kui leid-, selgub, et ei saa midagi ette võtta, siis tuleme teie juurde tagasi selleks, et see olukord korrigeerida. The... suur tänu, härra volinik, nüüd läheme järgmise küsimuse juurde. selle küsimuse esitas härra Pellet ja see oli suunatud härra Piibalgsile. tere tulemast siia ja see puudutab ajakirjanduse iPadi tellimuste müüki Apple'i poolt, nii et volinik, olete valmis, saate sõna vastuseks Uh, president lugupeetud parlamendiliikmed apple on täna teatanud et ta pakub digitaalset tellimust ajakirjade ja kirjastustele apple läbi apps rakenduse äh, läbi oma internetipoe kuid kirjastustel on ikka võimalik pakkuda läbi oma äh, veebilehtede tellimisi või teiste vahendajad kui nad ei saa enam töödelda neid tellimusi läbi äpsi. kas Apple äh, käitumine kujutab endast Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumist või mitte, sõltub teatud faktilistest õiguslikest ja majanduselementidest. see näeb ette, et Apple oleks äh, valitsev äh, positsioon vastaval turul, kui taolise turu piirid ei ole selgelt paigas kuna see sektor on sihtiliselt uus ja areneb pidevalt edasi. ja kuna on ka teisi võrreldavaid platvorme ja seadmeid, mis pakuvad samu funktsioone. ja <clears throat> neid toetavad ka mm, äh, internetikauplused. ja kuna nii-öelda trüki ja elektrooniliste ajakirjade turg samuti arenes, areneb edasi ja kui juba turg on konkreetselt määratletud, siis äh, valitseva seisundi olukorda tuleks hinnata. ja seda valitsevat seisundit on Euroopa Kohus määratlenud kui majanduslikku tugevat positsiooni, mis kuulub äh, äriühingule, mis võimaldab tal takistada äh, vastaval turul tõhusa konkurentsi kujunemist võimaldades tal teatud määral sõltumatult oma konkurentidest ja ta klientidest eh, tegutseda. Eh, komisjon eh, täheldab, et alternatiivsed rakendusplatvormid on olemas ja mitmed ettevõtted on hiljuti turule toonud või kavatsevad tuua lähitulevikust terve rea sarnaseid seadmeid, sarnased iPadi funktsioonidele seega komisjon jälgib arenguid äh, seoses Apple'i kaubanduspoliitikaga ja teeb seda tihedas koostöös riiklike konkurentsiametitega. Say... suur tänu, volinik, jällegi võtan kõik lisaküsimused koos, kuid kõigepealt härra Belet. komissaris, eh, eh, Apple heeft inderdaad suur tänu, suur tänu, president, suur tänu, volinik jah, Apple tunnistas, et nad toovad välja uue eh, tellimuse mudeli, kuid me ei ole päris kindlad, kas nad kavatsevad endiselt ära kasutada oma valitsevat seisundit eh, taolise info edastajana. see võiks kahjustada meediapluralismi ja kirjastajate tööd Euroopas. ja seetõttu, mida teie arvate sellest valitsevast seisundist, mis neile kuulub? ja mida te arvate ajastamisest, kas me räägime nädalatest või kuudest, eh, kui komisjon oma algatusega välja tuleb? järgmisena härra Zemka. volinik, president, suur tänu vastuse eest kuid ma arvan, et ei vastanud ühele kriitiliselt tähtsalt küsimusele. nimelt sellele, kas me võime üldse ette kujutada seda, milline saab olema Apple'i uue toote turuosa Euroopas? Teie vastus oli üldsõnaline, et te uurite ja jälgite olukorda, aga meie soovime teada, kas Apple'ist saab Euroopa turul valitseva seisundiga tegija? volinik, palun. me peame ära ootama selle, kas Apple saab valitseva seisundi turul, sest turg areneb edasi. seetõttu me peame hindama seda, mis on turg ja mida tähendab valitsev seisund sellel turul kuna see turg on oma mastaabilt veel väike, siis on praegu ennatlik praegu rääkida komisjonipoolsetest meetmetest kui äh, tehakse mitmeid konkureerivaid ettepanekuid ja kui Apple'i tegemine ei too kaasa valitsevat seisundit, siis ei ole vaja komisjonil omapoolseid äh, meetmeid teha. nagu ma ütlesin, komisjon jälgib olukorda, lähtudes Euroopa konkurentsiõiguses reeglitest ja kui me täheldame, et on tekkinud vajadus meiepoolsete sammude järele, me teeme seda. kui aeg on küps selleks ja kui me järeldame, et meetmed on vajalikud, seega olge kindlad, me tegutseme, kui selleks tekib vajadus. Uh, uh, suur tänu, volinik ja järgmine küsimus proua Andrikienelt, mis puudutab investeeringute kaitset Euroopa Liidu ja Venemaa vaheliste läbirääkimistega, mis käsitlevad uut partnerluse koostöölepingut. Uh, lugupeetud parlamendi üheksakümmend kaks miljardit eurot välisinvesteeringud aastaks kahe tuhande kakskümmend kaheksa, sellega on Euroopa Liit üks suuremaid investeeringuid Venemaa, investeerijaid Vene Föderatsiooni. mis puudutab energeetikasektorit, siis on Euroopa Liidu kavatsus tagada, et nendest põhimõtetest, mis on kirjas energiahartas, äh, lähtutakse ka Euroopa Liidu ja Venemaa vahel toimuvatel läbirääkimistel uue äh, lepingu üle. Äh, asjakohased sätted peaksid ette nägema ka investeeringute kaitset energeetikasektoris ja konkreetselt äh, õiglast kohtuliku vaidluste lahendamise mehhanismi ja seda kahjustamata Euroopa Liidu seisukohta, et energiaharta äh, on väärtuslik mitmepoolne instrument rahvusvaheliste energeetikalaste suhete reguleerimisel. see on unikaalne, kuna ta eh, kehtestab õiguslikult siduvad reeglid investeeringute kaitsele ja transiidile ja näeb ette ka vaidluste lahendamise mehhanismi energiasektoris. Euroopa Liit leiab, et Venemaa uh, uued kohustused energiaharta protsessis, protsessis, nagu seda mainiti viimasel tippkohtumisel, on olulised. ja me lähtume selles osas avatust konstruktiivsest lähenemisest. sellest lähtudes Euroopa Liit tervitab uh, Venemaa poolt võetud kohustust õiguslikult siduva energiaraamistiku loomisel, lähtudes uh, konventsiooni uh, projektist energiajulgeoleku tagamisel. energiaharta aja kohastamine moodustab vajaliku konteksti äh, selle ettepaneku elluviimisel. tänan, volinik ja lisaküsimus saab sõna proua Andrik Jene. suur tänu, president, suur tänu, volinik, mul on lisaküsimus. me praegu Euroopa Parlamendis Äh, töötame tulevase Euroopa investeerimispoliitika teema kallal. kui juttu tuleb Venemaast, siis me räägime Venemaa ettevõtete laienemisest Euroopa turul, eriti energiasektoris. samal ajal aga Euroopa investorid äh, puutuvad kokku suurte raskustega Venemaal, eriti nendes sektorites, mida Venemaa peab strateegilisteks sektoriteks ja sealhulgas ka energiasektoris. kuidas volinik tagab äh, vastastikuse põhimõtte täitmise uues äh, partnerlus- ja koostöölepingus. volinik, palun, kuna rohkem lisaküsimusi ei ole. nädala pärast, kui ma ei eksi, toimub kolleegiumi kohtumine Venemaa valitsuse esindajatega ja päris kindlasti investeerimispoliitika küsimusi arutatakse sellel kohtumisel, kuna mõlemal osapoolel on vastavad argumendid. Venemaa oma poolt väidab, et ka nende investeeringuid Euroopa Liidus eriti kõrgelt ei hinnata ja seetõttu äh, tegemist praegu käivate läbirääkimistega, samal ajal ma võin öelda, et möödunud aasta jooksul meie suhted ka keerulistes küsimustes on äh, hakanud paranema, Venemaa on olnud avatum nende küsimuste arutamisel, põhjalikul arutamisel ja üksikasjalikul arutamisel. kuid ma olen siiski veendunud, et suhete aluseks peaks olema lepingud ja uus äh, partnerlus- ja koostööleping äh, näeb ette ka tugevat investeeringute kaitseklauslit ja ainult niiviisi me saame ära hoida olukorra, kus üks osapool süüdistab teist poolt, et ei tee, et mängite reeglite järgi. ma usun, et praeguses poliitikas äh, on üsna palju lootust, et meil õnnestub see koostööleping sõlmida, äh, lülitades sellesse väga tugevad kaitsemeetmed, sest viimasel ajal on meie suhetes olnud mitmeid positiivseid nihkeid. tänan suur tänu, volinik ja nüüd tuleme järgmise küsimuse juurde, mille esitajaks on proua Jensen ja see puudutab Euroopa Liidu toetust ülemaailmsele AIDSi, tuberkuloosi ja malaaria vastu võitlemise fondile, palun, volinik. president, lugupeetud parlamendisaadikud, tegemist on väga tähtsa küsimusega ja komisjoni jaoks on ka see valdkond väga tähtis, seepärast me jälgime väga täpselt ja suure murega, mis toimub. komisjon toetab väga ülemaailmse AIDSi, tuberkuloosi ja malaaria vastu võitlemise fondi tööd. see fond on olnud siiamaani olnud väga edukas ja seepärast tuleb lahendada kõik need probleemid, mis on ilmnenud, selleks, et me saaksime jätkata selle fondi tööd ja komisjon on siiamaani teinud kõige suuremaid makseid sellesse fondi. väga tähtis on toonitada, et need probleemid, mis tõstatati, nende allikaks ei ole mitte äh, fond ise, vaid need riigid, kus programme rakendatakse. tegemist on riikidega, kus tu-, millele tuleb alati pöörata väga tähelepa-, palju tähelepanu selleks, et vältida probleeme. on teada, et üleilmse fondi juht on läbi viinud uurinu-, uuringuid, sellepärast et neli koma kaheksa miljonit eurot on tõesti suur raha, mida kasutatakse erinevates riikides. ja üritatakse alati välja selgitada juhtumeid, kus raha ei kasutata sihipäraselt. tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega ja kõik äh, maksed kajastatakse ka internetileheküljel. maksed on olnud läbipaistvad, programme rakendatakse läbipaistvalt ja ei sallita korruptsiooni ning altkäemakse. komisjon on läbi viinud ka viiesambalise auditi, lähtudes komisjoni sätetest, et näha, mis, mida on teinud riigid, mis on saanud Euroopa Liidult finantsabi kahe tuhande kümnenda aasta novembris avalikustatud raport toob välja audiitorite järeldused et üleilmne fond peab kinni vastutustundlikest reeglitest ja kontrollib riikide haldamist. nii et standardmehhanismid ja kontrollid on sisse viidud selleks, et äh, raha kasutatakse sihipäraselt audiitorid on aga teinud ka mitmeid ettepanekuid parandada fondi juhtimist eh, lisa, eh, lisaks sellele praegusele riskihaldamissüsteemile. minu teenistus on praegusel hetkel kontrollimas eh, vajadust kontrollida ja parandada fondi tööd. me oleme läbi viimas ka teist auditit, äh, kaasata sinna ka visiidid riikidesse koha peale selleks, et äh, sealset tööd kontrollida ja hinnata. kahekümne seitsmendal jaanuaril saadetud kiri ja esimesel veebruaril toimunud telekonverentsil rääkisin fondi juhiga härra Kasetškinaga selleks, et temaga rääkida reformi vajadusest, selleks et tugevdada fondi ähm, rahastamistööd ja programmide juhtimist vahepeal teisel veebruaril toimunud äh, kohtumisel fondi sekretäriaat tegi ettepaneku viia läbi ka sisejuurdlus. ja seda tervitasid kõik nõukogu liikmed. nii et vastates nüüd teie küsimusele, kas komisjon on mõelnud eeskirjade peale, siis ma võin teile öelda, et nõukogu liikmetele ja tegevdirektorile on öeldud, et rahaliste vahendite eraldamine on praegusel hetkel peatatud. Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon peavad täitma oma kohustusi fondi rahastamisele ja fondi eesmärkide täitmisele ja täitma vastu võetud strateegiat komisjon on välja töötamas selgeid kriteeriumeid enne, kui on võimalik jätkata rahaliste vahendite eraldamist. ja nende meetmetega üritatakse ennetada altkäemaksu samal ajal on meil aga vaja teha jõupingutusi kontrollimehhanismide sisseviimiseks ja seda võimalikult kiiresti, sellepärast et rahaliste vahendite eraldamise lõpetamine pole kohe kindlasti kõige parem lahendus, sest äh, see võib endaga kaasa tuua ka riske. ja komisjon, nagu ma ütlesin, toetab ka jätkuvalt fondi, sellepärast et fondi töö tulemused on olnud suurepärased, aga meil on tegemist altkäemaksu ja korruptsiooniprobleemidega, need probleemid tuleb lahendada. suur tänu! suur tänu, härra volinik, see küsimus on olnud väga huvitav ja sellepärast saan anda lisaküsimuseks sõna ainult esitajale kahele saadikule veel. kõigepealt proua Jensen, härra Cashman ja siis äh, härra Papa-Nikolau, palun. proua Jensen kõigepealt, suur tänu, proua president, ma tänan volinikku tema toetuse eest sellele fondile ja ka selle eest, et ta tõesti kindla käega sekkub nendesse probleemidesse. ja et ta võtab kogu seda küsimust tõsiselt. minu konkreetne küsimus volinikule on järgmine. milline ajakava on teil ette nähtud? Nende rahaliste vahendite eraldamise lõpetamisele, peatamisele, kui kiiresti teil on võimalik neid makseid uuesti jätkata? Te ise ütlesite, et fondi töö on tähtis. on äh, vangistatud mõningad äh, süüdlased, on alustatud juurdlust, nii et milline on teie arvates ajakava maksete jätkamiseks? suur tänu, härra proua president, tahaksin teid küsida, volinik, et kas te olete nõus, et see üleilmne fond on elutähtis, oleks kuritegelik praegusel hetkel maksetega lõpetada, sellepärast et võib-olla oleks võimalik sellega elusid päästa, võib-olla olete te nõus ka sellega, nagu te ütlesite, et me peame tõesti tugevdama kontrollimehhanisme, aga samal ajal peaksime me suurendama ka oma pingutusi selleks, et hoolitseda selle eest, et fond aitaks tõesti neid, kes on kõige rohkem hädas, ehk inimesed, kes kannatavad AIDSi, tuberkuloosi ja malaaria käes. ja kogu see korruptsiooni asi selle eest ei peaks maksma mitte süütud need, kes kannatavad AIDSi, tuberkuloosi ja malkaar-, malaarial. suur tänu. härra Papa-Nikolau, palun. suur tänu. ka mina tänan teid, ähm, härra volinik, teie vastuse eest. Need meetmed, mis avalikustati, nende kohaselt Euroopa Liit nüüd praegu selle üleilmse fondi puhul kahe tuhande teise ja kahe tuhande kümnenda aasta vahel on äh, eraldanud vahendeid mis on, mida on rohkem kui üheksasada miljardit eurot, nii et ma tahaksin nüüd päris täpselt teada, mis seal tehti, te räägite probleemidest, aga kas te olete näinud ka edusamme, kas te olete teinud uuringuid selle kohta, kas neid rahasid tõesti kasutati sihipäraselt? Thank you, Commissioner suur tänu ja härra volinik, palun well,. nojah, sellel lool on kaks poolt. ühelt poolt äh, ma saan aru, et fond on teinud väga head tööd, äh, aidanud neid, kes on kõige rohkem hädas aga teiselt poolt on tegemist avaliku sektori rahaga, tegemist on maksumaksja rahaga. ja, ja iga altkäemaksu ja pettuse juhtum võib tuhandete inimeste usaldust kaotada, nii et me tõesti peame võimalikult kiiresti tegutsema. minu eesmärgiks on leida uued meetmed selleks, et me saaksime jätkata maksetega sügiseks. ma olen täiesti veendunud, et seda saab teha. me räägime siin praegu riikide tasemest. kesktasemel, Keskamet on väga hästi organiseeritud, seal on kõik korras, aga kui me hakkame vaatama, kuidas riikides programme ellu viiakse, siis tõesti, seal on riskid liiga suured ja kui te vaatate, millistest riikidest me räägime, siis tõesti väga raske oleks mitte vahendeid eraldada, me peame tegutsema kiiresti. kui me praegu, kui nüüd aga leiatakse, et äh, pettuse juhtumid jätkuvad, siis järgmisel aastal olete teie esimene, kes küsib, et aga me ju teadsime seda ju tegelikult. ma usun, et kui me lahendame selle küsimuse poole aasta jooksul enne suve lõppu, siis ma ei usu, et vahendite peatamine kuidagi mõjutaks fondi tööd, aga samal ajal oleme me tõesti suurendanud fondi töö usaldusväärsust. Euroopa Liidu maksumaksjate raha ei ole valesti kasutatud. suur tänu ja nüüd läheme järgmise küsimuse juurde, mis on suunatud volinik Dajanile selle küsimuse esitas härra Higins ja see puudutab CE kvaliteedimärgist. Are... palun, volinik, kui te olete valmis, saate sõna vastuseks. härra volinik, palun proua president, härra Higins, see märgis on äh, nähtav osa sellest mehhanismist, mis äh, aitab kaasa siseturu paremale töötamisele. uue regulatiivse raamistiku vastuvõtmine aastal kaks tuhat kaks tugevdas selle märgise usaldusväärsust, eriti äh, just kolmel viisil. C-toote sertifitseerimisskeemi tugevdamine, teiseks äh, turu järelevalve riiklike ametivõimude poolt, kes nüüd peavad äh, kontrollima seda, äh, kas tootjate vastavusavaldused on õiged ja kolmandaks liikmesriikidel on vajadus tugevdada tollikontrolle nii et ainult äh, nõudmistele vastavad tooted jõuavad ringlusesse. selle uue äh, raamistiku tõhus rakendamine tugevdab märgise usaldusväärsust ning äh, ka toodete head mainet nii Euroopa turul kui ka rahvusvahelistel turgudel importtoodete tugevam järelevalve kindlustab selle, et CE märgisest äh, kasutatakse maailmaturgudel vähem valesti ära. Äh, ja kolmanda ja peale selle parlamendi taotluse alusel on äh, komisjon märgise osas läbi viinud eduka kampaania, mis on suunatud tootjatele, eriti Äh, FKE-dele, see on suunatud ka tarbijatele. selle kampaania eesmärgiks äh, on aidata huvitatud osapooltel, eriti just VKE-del, paremini mõista selle märgise sisu ning seda, kuidas seda antakse, nii et äh, inimesed, kellel on õigus sellele märgisele, saaksid paremini ennast kaitsta kohtutes äh, võltsjate vastu. kõik see on loomulikult väga hea Euroopa toodetele. kokkulepped kolmandate riikidega, kaasa arvatud Ladina-Ameerika, äh, Mercosuri riikide, eriti just Argentiinaga, äh, peaksid toetama seda regulatiivset tehnilist raamistikku, mis käib märgise juurde ning Äh, minu visiitide käigus äh, suhetes nende kohtadega äh, üritan ma seda eesmärki jälgida. kui ma kevadel Ladina-Ameerikasse lähen, kui ma räägin Ladina-Ameerika valitsustega Brasiilias, Argentiinas ja Tšiilis, kavatsen ma teha just seda. loomulikult öö, olen öö, võtnud endale kohustuse tihedaks koostööks teie kojaga, kindlustamaks, et äh, mehhanism, mis kuulub C-märgise juurde ning kindlustamaks, et liikmesriigid äh, täidavad oma kohuseid, äh, kõik see suurendab meie toodete konkurentsivõimet, ma kindlasti informeerin parlamenti arengutest selles küsimuses ning komisjon hindab selle küsimuse üle ning raporteerib parlamendile aastal kaks tuhat kolmteist nii nagu määrus seitsesada kuuskümmend viis aastast kaks tuhat kaheksa seda ette näeb. aitäh, äh, härra volinik, äh, kaks äh, lisaküsimuse soovi, kõigepealt härra Higins ja siis proua Tikau. härra Higins, palun. suur aitäh, proua president, tahan tänada volinikku tema vastuse eest, ma arvan, et see põhimõte on väga hea, see on suunatud tarbijatele, see puudutab mainet, nende toodete puhul, mida toodetakse Euroopa Liidus, aga mina ei suuda leida Eurostatilt mitte mingisugust informatsiooni äh, näiteks eh, kui palju eh, see sümbol tähendab Euroopa eh, ettevõtetele, kui palju eurooplasi üldse teab sellest, mida see C tähendab. ja teiseks ma arvan, et me peaksime seda rohkem ära kasutama aastal kaks tuhat kümme, Hannoveri laadal aprillis kaks tuhat kümme tegite te suure tead-, teavituskampaania, et edendada C-märgist Äh, ma arvan, et selle potentsiaal on väga suur ja seda ei kasutata praegu piisavalt ära. proua Tikau, palun. härra volinik, te rääkisite Euroopa Liidu konkurentsivõimest. ma tervitan teie püüdlusi Euroopa Liidu tööstuspoliitika väljatöötamisel. üks küsimus, mitu protsenti toodetest Euroopa turgudel on C märgisega ja mitu protsenti nendest C-märgisega toodetest toodeti Hiinas? aitäh, härra volinik, palun. aitäh, et äh, tõstatati terve rea probleeme, mis äh, tõesti ka meile muret tekitanud on tõesti, äh, kui toimub äh, seaduslikult või ebaseaduslikult sisse toodud toodete võltsimist, äh, siis ei kaasa kahjuks meie üksused politseid, nii et me peame sõltuma liikmesriikide poolt läbi viidud kontrollidest, kui tooted saabuvad Euroopa Liitu ja kui neid tooteid äh, turustatakse nii, et neil see märgis on. me algatasime selle infokampaania, mida ma mainisin ja jõuan härra Iginse lisaküsimusele kohe. Ähm, me algatasime selle kampaania mitte ainult selleks, et seda märgist rohkem kasutataks, vaid et ka tagada äh, et ähm, seda toodet äh, ka kontrollitakse, et kontrollitakse, et võltstoodetel seda märgist ei oleks. Äh, Rotterdami kaudu jõuab äh, meile enamik mänguasju, seda mõtet peabki toetama ja ma kavatsen ka ise sinna minna, kindlustamaks, et komisjon pöörab piisavalt tähelepanu kontrollidele, mis leiavad aset toodete puhul, mis saabuvad Euroopa Liitu ühe meie suurema sadama kaudu. mis äh, puudutab märgise kasutamist, siis leian, et jah, seda peaks tunduvalt rohkem kasutama. praegu oleme me esimeses etapis, ma arvan, et ehm, me võime tegutseda paremini ja selle, see oligi infokampaania eesmärgiks. ja see kampaania leidis aset eh, Euroopa Parlamendi toet-, taotluse alusel, mina olin ka üks sellele taotlusele allakirjutajatest, kui ma selle parlamendi liige olin, me tahtsime, et et äh, meil oleks märgis, mis äh, äh, tagaks Euroopa Liidu määrustest kinnipidamise, sest peame silmas pidama, et tegemist ei ole Euroopa kvaliteedimärgisega. see on selline enese sertifitseerimine või kolmandate osapoolte poolne sertifitseerimine, mis kinnitab, et ühenduse reeglitest on kinni peetud kui mina veel parlamendis olin, siis äh, sellel kuul, siis kui mind parlamendis kuulati, et ametisse kinnitada, äh, oli neid liikmeid, kes tahaksid, et äh, see märgis läheks kaugemale ja tähendaks ka kvaliteedimärgist. ma ei ole küll selle vastu, aga ma arvan, et kõigepealt peame me seda märgist kasutama, mis meil hetkel on see C-märgis. ja ka siin suunas on meil võimalik rohkem ära teha, siis saame me hakata mõtlema selle üle, milliseid edasisi algatusi ette võtta. aga kõigepealt ma arvan, et me peame kindlustama, et see E-märgis eh, ka eh, ühtselt kasutusse võetakse kõigi Euroopa Liidu ettevõtete poolt, eriti just FKE-de poolt, sest eh, võib juhtuda, et neil on vaja lisainformatsiooni, enne kui nad seda kasutama hakata saavad. Äh, kinnitan üle, et äh, oleme võtnud endale eesmärgiks neid paremini informeerida ja kui härra Higinsil on mingisuguseid ettepanekuid äh, selles osas, siis kuulan neid hea meelega, sest et selle parlamendi liikmete tegevus ning voliniku tegevus ning nii komisjoni kui parlamendi esinduste tegevust saab kombineerida selleks, et Äh, ettevõtteid informeerida sellest, kuivõrd oluline on selle instrumendi kasutusse võtmine. ütlesin juba oma kõnes, et äh, oluline on avaldada survet ka liikmesriikidele, selleks, et nad äh, teostaksid paremat piirikontrolli ning kontrolliksid oma siseturgusid. niimoodi, et võltsimine väheneks, et ei kasutataks ebaseaduslikult CE-märgist, et me saaksime kaitsta oma tooteid ning kindlustada, et ühenduse reeglitest peetakse kinni. see on kõik tarbijate huvides. To... suur tänu, härra volinik, selleks, et äh, siin tulla vastu nendele, kes on kannatlikult oodanud kojas, aga vaadates ka kella, teeksin ettepaneku, et järgmised kolm küsimust vaatame kõik korraga läbi. härra Dajanil on need küsimused siis ja siis lisaküsimuse võivad esitada ainult küsimuste esitajad ja siis läheme volinik Šeftšovitšile esitatud küsimuste juurde. nii et härra Tajanile kõigepealt härra Papa-Nikolaud, mis puudutab liikmesriikide ettevõtluskeskkonna ebaühtlust, siis koos sellega Brian Crowley küsimus väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ja Sean pro-, vabandust, proua Haakeni küsimus ettevõtlus kokkuhoiumeetmeid rakendavates riikides ma ei taha olla ebaviisakas, aga härra volinik, kas te võiksite vastata mõõdukalt, äh, pikalt ja, või pigem lühikeselt? Bene, president, cercherò di essere preciso come quando ero deputato. Però... ma üritan lühidalt teha, aga tegemist on väga huvitavate küsimustega. Euroopa Komisjoni eriline tahe toetada ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda on väga tähtis. me pöörame tähelepanu ka väikese ning keskmise suurusega ettevõtete poole ja me tahame ka turule juurdepääsu parandada. Need on minu jaoks prioriteetsed küsimused, sellepärast et järgnevatel päevadel vaatame me üle ka kahe tuhande kaheksandal aastal vastu võetud väikeste ettevõtete akti ja selle akti põhimõtted on täiesti kooskõlas Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga ja selle rakendamisega riiklikul tasandil. rakendamise puhul kohe kindlasti toetatakse ka kõiki osapooli, kaasatud on liikmesriigid, ettevõtjate ühendused, kõik annavad oma panuse ja me tahame läbi vaadata veel ka konkurentsi innovatsiooniprogrammi eesmärgid me ei tohi ära unustada, et väike, väikeste ettevõtete aktide puhul, akti puhul oli eesmärgiks just toetada VKE-sid ähm, liikmesriikide tasandil. me viisime VKD-de jaoks juba sisse testi, nii et meil on võimalik mõjuhinnangute läbiviimist parandada, hinnata poliitiliste meetmete mõju väikese ja keskmise suurusega ettevõtete peale. väikeste ettevõtete akti ülevaatamisel soovime me selle testiga jätkata. kõik liikmesriigid on üles kutsutud läht-, kasutama täpselt sama lähtealust oma riiklike otsuste vastuvõtmisel. meil on täiesti selge, et on vaja vähendada administratiivseid tõkkeid ja kulusid me võtame vastu konkreetsed ettepanekud, et meil oleks äh, kontaktpunktid ja ka ja seda kõike selleks, et protsessi kiirendada. väga tähtis on ka see, et me tõesti vahetaksime omavahel kogemusi. tuleks toetada noori ettevõtjaid, nende koostööd ja Euroopa Parlament on ka siin teinud oma ettepanekuid, nagu näiteks Erasmuse programm noortele ettevõtjatele. selle programmi tulemused on tõesti väga positiivsed ja me soovime jätkata oma tööd selleks, et välja töötada õiguslik alus selle projekti jaoks, nii et me saame tõesti rääkida korralikust programmist. meil on ette nähtud ka meetmed, mis on suunatud äh, just äh, naissoost ettevõtjatele. meil on kakssada viiskümmend erisaadikut kahekümne kahest liikmesriigist ja me loodame, et see võrgustik äh, laieneb veelgi. me töötame ka selle nimel, et vähemalt kaheteistkümnes liikmesriigis toetatakse just naissoost ettevõtjaid ja mis puudutab VKE-de toetamist, nende eksporti ja väljapoole Euroopa Liitu, siis eelmisel aastal, selle, eelmise aasta alguses alustasime me äh, kon-, just äh, läbirääkimisi selles osas, kuidas me saaksime neid aidata. Nende läbirääkimiste tulemus oli see, et me parandame juhiseid selleks, et toetada VKE-sid ja neile suunatud teesuseid ja hoolitseda ka selle eest, et vahendeid kasutatakse tõhusalt me oleme nüüd kogemusi kogunud VKE-de toetamises, meil on siin mitmeid erinevaid projekte nagu Hiina jaoks ette nähtud koordineerimiskeskus, meil on ka koostööprogramm Jaapaniga ja teised programmid nagu näiteks Enterprise Europe siis on parlament läbi viinud ka uuringuid ja me tõesti võime nüüd öelda, et me oleme ette valmistamas teatist VKE-de toetamiseks just kolmandate riikide turgudel. mis puudutab nüüd äh, siirderiike ja Hiinat, siis võin teile kinnitada, et väikeste ettevõtete akti raames Euroopa Komisjon kasutas määratud vahendeid selleks, et äh, toetada Äh, Hiinas ja Indias VKE-de toetuspunktide loomist. ma ise olin novembrikuus Pekingis kohal, kui Euroopa Liidu esimene kontaktpunkt äh, äh, sisse õnnistati. homme nimetatakse Euroopa Komisjoni poolt ametisse härra väikese ja keskmise suurustega ettevõtja, selleks on Daniel Carreja, pea, ettevõtlus peadirektoraadis ja tema hoolitseb selle eest, et väikese, väikeste ettevõtete akt siis tõesti ka rakenduks. me kutsume kõiki liikmesriike ja kohalikke omavalitsusi üles nimetama ka oma tasandil niinimetatud härra VKE-d selleks, et toetada <laughs> eesmärkide täitmist. ma olen kuulnud väga palju positiivset vastuskaja, vasta, vastukaja er-, erinevates liikmesriikides. suur tänu ja nüüd, nagu ma ütlesin, saavad autorid äh, sõna, et esitada lisaküsimused, kõigepealt härra Papa-Nikolau, palun. suur tänu, härra volinik, kõige selle eest, mida te ütlesite, teil on tõesti auahned plaanid aga sellegipoolest tahaksin ma minna sammukesse tagasi. konkurentsivõime nõukogus kahe tuhande kaheksandal aastal kutsuti liikmesriike üles tähtaegasid lühendama just ettevõtjate puhul ja komisjon soovis nüüd kolm aastat hiljem kontrollida, kas seda on tehtud. nüüd oleme me aga kriisis ja ähm, Kreekas läheb viisteist päeva selleks, et ettevõtet luua äh,, Austrias üksteist päeva ja Belgias poolteist päeva, nii et, et ettevõtete loomisel on vahed tõesti väga suured, me oleme kõik ühel nõul selles suhtes, et ettevõtlus on väga tähtis ja kuidas nüüd komisjon saab lihtsalt sõnadelt minna üle tegudele ja hakata avaldama survet nendele regioonidele selleks, et lõpuks oleksid meil lihtsustatud reeglid ettevõtete loomiseks. järgmisena härra Crowley, palun. suur tänu, president, ma tänan voliniku vastuse eest, kuid kolm asja kõigepealt Hiina helpdesk, see oli suurepärane idee. väike, keskmise suurusega ettevõtetel on väga raske leida juurdepääs nende konkreetsetesse sektoritele, sest tundub, et see sobib rohkem suurettevõtetele. teiseks, see kontaktpunktide idee, mida me kasutame juba Euroopa Liidu siseselt, oleks mõte, mida võiks kasutada ka Brasiilias, Venemaal ja Indias ja Hiinas, et suurendada äh, eksperte ja Euroopa ettevõtete investeeringuid ja kolmandaks see mudel, mis siiani kõige paremini toiminud Euroopa Liidu Jaapani suhetes, äh, kaubanduse valdkonnas ja investeeringute valdkonnas mõlema poole peal on selline, mida võiks eeskujuks tuua ja järgida ka edaspidi. tänan, volinik minu küsimus on veidi natuke keerulisem, see on seotud nende riikidega, kes on rakendatud ranged kokkuhoiumeetmed nagu kodumaal Iirimaal. VKE-del on vaja juurdepääsu eh, krediidile, kuid nad seda ei saa, sest pangad nõuavad suuremat tagatist, kui nad suudavad pakkuda, teinekord VKE-d ei taha riskida eh, sellises finantskliimas eh, laenuraha võtmisega ja sellest lähtudes, kas äh, komisjon võiks algatada teisi meetmeid, näiteks äh, võla tagatismeetmeid või mikrofinantseerimisvahendeid? Eh, suur tänu, härra volinik, palun. jah, suur tänu, proua president, mul on väga hea meel, et äh, VKE-de küsimus on nüüd juba teist päeva parlamendi arutelude keskpunktis. eile rääkisime me juba konkurentsivõime innovatsiooniprogrammist ja sellest, et me peame VKE-dele tagama parema juurdepääsu laenudele ja ka ühenduse vahenditele kaheksanda raamprogrammi raames. ja kaasatud peaksid olema siis ka mikroettevõtted. ma juba eile ja ka täna ütlesin, et VKE-de toetamine on minu jaoks prioriteetne küsimus, seda erinevatel põhjustel. esiteks, meil tuleb lähtuda sellest, et VKE-d on väga tähtsad äh, majanduse kriisist väljaaitamisel. meil on Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ja me lähtusime seal reaalmajandusest. VKE-d on tõesti praegusel hetkel meie majanduse selgrooks, meie reaalmajanduse selgrooks ja ka tulevikus jäävad nad selgrooks. sotsiaalses küsimus, sotsiaalsetes küsimustes VKE-d on ka tulevikus need, mis loovad uusi töökohti Euroopa Liidus. ka siis, kui me viime läbi ümberstruktureerimise ja suured tööstussektorid peavad oma töö ümber korraldama. seetõttu VKE-d peavad olema võimelised konkurentsis püsima jääma. konkurents tähendab ka seda, et tuleb ähm, toetada innovatsiooni ja seega on vaja VKE-del vaja saada parematel tingimustel laenu. meil on nüüd tänu parlamendi toetusele vastu võetud direktiiv, mis kuulub äh, väikeste ettevõtete akti juurde ja ma loodan, et liikmesriigid kahe aasta jooksul nüüd selle direktiiviga rakendavad tegemist oleks siis millegiga, mis oleks kogu Euroopa Liidus kohustuslik. ehk siis, et meil on sada kaheksakümmend miljardit eurot, mis on võimalik lasta äh, ringlusse ja sellega toetada just VKE-sid, aga see ei ole ka kõik. siin dokumendis ah,, meil on veel üks dokument, parlamendi dokument äh, VKE-de ja äh, konkurentsi innovatsiooniprogrammi kohta ja luuakse väike rahastamisfond, mille kaudu oleks võimalik just VKE-de juurdepääsu laenudele parandada ja leida lahendusi äh, VKE-de probleemidele. Londoni börsi oli meil ka võimalik veenda sellest algatusest osa võtma ja tegemist on tõesti väga tugeva sõnumiga, mille saadab Ühendkuningriik, nimelt et nüüd ka finantsmaailm soovib äh, VKE-sid toetada. ka finantsmaailm soovib nüüd toetada reaalmajandust ja see on minu arvates tõesti väga tähtis märk. mina võitlen selle eest, et äh, et VKE-de finantseerimisfoorum saaks jätkata oma tööd ja sinna alla kuuluvad väga paljud erinevad algatused, äh, riskikapitali piiriülene liikumine Euroopa Investeerimispanga programmid, riiklike äh, krediidirahastute programmid, meil on tõesti väga palju erinevaid rahastamisvahendeid, me tõesti peame tagama VKE-de juurdepääsu ühenduse rahastamisvahenditele ja seda võimalikult kiiresti. meil on juba kaheksas raamprogramm ja VKE-de osas oleme me siin ka teinud juba edusamme. ma ei tea, kas ka saadikud, kes täna siin kohal on, olid kohal ka eile, sellepärast korral-, kordan seda, mida ütlesin eile. nimelt REACH-i direktiivi puhul äh, kaotati ära maks äh, väikeste ettevõtete jaoks, kui nad soovivad äh, kemikaale registreerida. ja Euroopa Liidu jaoks on välja töötatud ka REACH-i rakendusmeetmed, need on nüüd siduvad ja see on ka jällegi selgeks tugevaks märgiks VKE-dele, sama kehtib ka mikroettevõtete kohta ehitussektoris toimus väga palju kohtumisi ka mikroettevõtjatega ja rääkisime ka mikrolaenudest kaks nädalat tagasi Brüsselis, olid kohal ka Itaalia valitsuse esindajad, meil on Itaalias nimelt loodud uus mikrolaenude osakond ja ma arvan, et tegemist on väga hea näitega, see toimib hästi ja mul oleks väga hea meel, kui liikmesriigid oma kogemusi vahetaksid selleks, et neid oleks siis võimalik, nendest oleks siis võimalik õppida. mis puudutab siis puuduvat äh, äh, seda, et erinev on aeg liikmesriikides ettevõtete loomiseks, siin tuleb tõesti avaldada survet liikmesriikidele selleks, et vähendada bürokraatlikke tõkkeid. jah, tõesti, bürokraatia võib lähtuda Euroopa Komisjonist, Euroopa Liidu tasandilt, kuid tihti on bürokraatia allikaks siiski liikmesriigid ise. nii et me peaksime Euroopa kodanikele ütlema, et jah, me tahame tõesti hakata rohujuure tasandil mõtlema ja see tähendab seda, et liikmesriigid peavad läbi viima selle testi, mida ma enne mainisin väikeste ettevõtete aktse vaadatakse üle ja ma kavatsen kindlasti käia väga paljudes liikmesriikides, et hoolitseda selle eest, et liikmesriigid tõesti ähm, kiirendaksid äh, selle äh, akti elluviimist ja et tähtajad oleksid lühemad. kõnelejad katkestatakse, meil ei ole aega. jah, jah, ütleb härra volinik, tegemist on nii tähtsa küsimusega ja ma tõesti tunnen, et minu poole on pööratud ja seepärast võib-olla tõesti äh, rääkisin natukene kauem kui lubatud, palun väga vabandust. Uh... suur tänu, volinik. järgmisena esimesena küsimus volinik Šeftkovitšile. loodetavasti, et ta jõuab kiiresti oma kohale esireas ja küsimuse esindaja on proua Blinkevitš-Jute ja küsimuse teemaks on võrdsete võimaluste strateegia komisjonis härra Šeftkovitš, kui te olete valmis vastamas, palun. suur tänu, president, mul on hea meel, et ma sain selle küsimuse, sest mul on häid uudiseid. esimesest jaanuarist töötab komisjonis rohkem naisi. esimest korda. ja me oleme väga uhked selle tulemuse üle, kuid me teame, et see ei ole veel teekonna lõpp sest me peame jätkama oma poliitikat, et tõsta meie naiskolleegide arvu komisjoni eh, juhtkonnas ja ka Äh, administraatorite ametikohtadel. ja seetõttu me võtsime äh, vastu strateegia aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat neliteist selle komisjoni ametisoleku ajaks. me soovime saavutada tulemuse, kus naised esindaksid kakskümmend viis protsenti äh, kõrgema juhtkonnas kohtades, kolmkümmend protsenti keskastme juhtidest, protsenti AD juhtidest me oleme võidelnud selle nimel viimased viisteist aastat, et suurendada naiste osakaalu juhtkonnas ja see on tõusnud märkimisväärselt, kuid me tahame jätkata neid jõupingutusi ka edaspidi ja meie poolt kasutatav metoodika on äh, asendada pensionile minevaid ametnikke ja äh, kolmkümmend protsenti naistest peaks, tuleks tööle võtta ka kõrgema juhtkondas ja, ja keskastme juhtkonnas ja AD ametikohtadel. see tähendab seda, et Äh, kolmkümmend kuni viiskümmend äh, ametnikku äh, lähevad pensionile, nende kohad asendatakse naistega. vastuseks teistele küsimustele teiste institutsioonide kohta, siis ma tahan öelda, et Europarlament on üsna äh, hästi toime tulnud äh,, selline statistika on muljetavaldav, nõukogus ei ole nii häid tulemusi saavutatud, kuid parim viis edu saavutamiseks oleks jätkata äh, meie poliitikat parimate tavade vahetamisel, kogemuste vahetamisel selle kohta, kuidas meie poliitikaid rakendada. ma tean, et meie administratsiooni juhid, meie peasekretärid arutavad neid küsimusi ja regulaarselt ja ma usun, et hea tavade tutvustamine äh, toob kaasa soovitud tulemused kõikides Euroopa Liidu institutsioonides proua Blinkevitš-Jute, palun. suur tänu, need on tõesti head uudised, mul on väga hea meel, et naiste arv komisjonis on tõusnud, aga mul oleks siiski üks lisaküsimus. mis teie arvate, kui kaua läheb veel komisjonil aega selleks, et mitte kakskümmend viis või kolmkümmend protsenti keskastme, ülemastme juhtidest ei oleks naised, vaid et naisi oleks veelgi rohkem kõrgetel kohtadel. Te ju rääkisite sellest eesmärgist ja te ei vastanud päris ka minu küsimusele. mis mm. on teie arvamus, teie kui voliniku arvamus? Äh, selle uue võrdsete võimaluste strateegia kohta selleks, et tagada naiste parem juurdepääs kõrgetele kohtadele kõikides Euroopa Liidu institutsioonides. see oleks väga heaks näiteks ka erasektorile. suur tänu, ma tahaksin laiendada seda eel seda eelmist küsimust ja tahtsin küsida, kas meil on ka soolise võrdõiguslikkuse strateegia e, uute liikmesriikide jaoks Euroopa Komisjonis. suur tänu, härra volinik, palun! suur aitäh, proua president! ning e, suur aitäh ka nende lisaküsimuste eest olen teiega nõus, et need numbrid ehk ei ole nii ambitsioonikad, kui te tahaksite, et äh, nad tulevikku silmas pidades oleks, aga tõde on see, et äh, kui me alustasime nende võrdsete võimaluste poliitikatega komisjonis aastal üheksakümmend viis, õnnestus meil äh, naiste osakaalu suurte kõrgematel positsioonidel tõsta viiekordseks, nii et nagu te näete, siis see on nii palju rohkem, kui varem oli. me peame vaatama ka loomulikult seda, mis oli asi alguspunktis, see oli väga halb, sellega olen nõus, peame vaatama ka seda, kuidas me funktsioneerime Euroopa kontekstis ja see on osaks ka vastuseks, vastusest järgmisele küsimusele need poliitikad, mis looksid eh, naistele ametikohad mitte ainult Euroopa institutsioonides, vaid ka liikmesriikides, eh, neid tingimusi, seda peab parandama. me peame vaatama ka, millised on tingimused naistele, kes töötavad eh, kõrgetel positsioonidel, lastehoid, paindlik tööaeg ja nii edasi, mis võimaldaks naistel töötada nendel äh, kõrgematel ametikohtadel ja neid tingimusi järk-järgult ehitatakse ning ma arvan, et päris kõrged standardid on Euroopa institutsioonides juba saavutatud ning mitmetel tasanditel on näha, kuidas liikmesriikides samasuguseid tingimusi tagatakse. seetõttu minu kolleeg, asepresident Reding on nüüd teinud ettepaneku strateegiaks sooline tasakaal ettevõtete juhtkondades, see on töödokument, mida äh, kahe kuu pärast äh, arutatakse ärijuhtidega ning siis algatatakse ka avalikud konsultatsioonid. milline peaks olema protsess, kas me peaksime võtma kasutusele kohustuslikud kvoodid, või peaks olema selline süsteem nagu meil komisjonis, kus me üritame luua soodsat keskkonda ning soodustusi nendele juhtidele, kes ka täidavad need eesmärgid, mis eh, naiste kaasatuse osas on seatud ja siis ehk näeme, millised on eh, õiged tagajärjed. aitäh, eh, härra volinik, vabandan selle eest, et te olete pidanud nii kaua ootama, vabandan ka tõlkide ees, lõpetame nüüd äh, ja küsimused, millele ajapuudusel vastata ei jõutud, vastatakse kirjalikult, küsimuste voor on nüüd lõppenud, härra Kelly, palun. lihtsalt üks märkus. ja ma tean, et paljud äh, saadikud on minuga ka nõus, see ei puuduta teid otseselt, vaid seda, kuidas küsimuste aeg on organiseeritud äh, kunagi ei teata, kui palju küsimusi võetakse, kui palju lisaküsimusi võetakse, kui pikalt võtavad aega vastused või ka seda, kas meie äh, see, see küsimuste juurde üldse tuleb. see on äh, vastuvõetamatu, kohtusin parandus Latfordiga, kes on oma õhtusöögile tund aega hiljaks jäänud, sest ta arvas, et tema küsimusele vastatakse. minu küsimus oli ka siin, ma keeldusin õhtusöögi kutsest, sellepärast liikmed peaksid siiski teadma, kui palju küsimusi võetakse, siis nad saavad oma aega ka kavandada. ma tean, et saan nüüd kirjaliku vastuse, aga kui me tahaksime kirjalikku vastust saada, siis me saame saata omaenda kodust emaili ja saada selle vastuse oma emaili peale, seda tahtsin öelda ja ma arvan, et seda peaks ka arvesse võtma. see ei puuduta üldsegi teid isiklikult, te olete asju väga hästi korraldanud, teie austusega. aitäh, äh, härra Kelly, teie sõnavõtu eest, ütlen ühe selle asepresidendina, kes vastab selle küsimuste, vastutab selle infotunni eest äh,, oleme teinud äh, samme selleks, et rakendada seda, mille me osas kokku leppisime meie institutsioonide vahelises kokkuleppes, parandada infotundi. mul on hea meel, et volinik Šefkovitš on täna siin, ta on ise näinud neid probleeme, mis meil on ja seetõttu ma loodan, et ehk tekib uus dünaamika äh, et äh, liikuda selle olukorra suunas, mida me ette nägime, kui me institutsioonilise vahelises kokkuleppe osas läbirääkimisi pidasime. aitäh, härra Kelly, et te selle küsimuse tõstatasite, tahan veel kord tänada meie tõlke, nüüd on istumine peatatud umbes seitsmeks minutiks kuni kella üheksani, aitäh!